esimeeste konverentsi esimees teavitas mind, et ei ole esitatud ainsatki vastulauset esimeeste konverentsi, komisjoni konverentsi ettepanekule, et äh, õigusasjade komisjon ei ole delegeeritud õigusakti vastu. kui kahekümne nelja tunni jooksul mitte ükski fraktsioon ega saadik ei äh, esita vastulauset, sellele on eh, soovitus kinnitatud eh, ja eh, soovitus on ka täiskogu koduleheküljel loetav.